ja ma selgitan seda ja ma loodan, et ma suudan seda võimalikult lihtsalt teile selgitada. pärast hääletuse algust on teie kohtade juures olevatel ekraanidel järgnev info kõigepealt äh, hääletamise põhjus ehk siis äh, asepresidendi valimine, siis äh, näete te seal kandidaatide nimekirja ja te näete ka seda, Äh, kui palju on vabu ametikohti. Äh, seal äh, on ära toodud üheksa kandidaati, aga selgelt on välja öeldud ka see, et vabu kohti on kaheksa. selle kolleegi nimi, keda te soovite valida selle saate te ära märkida nii, et te ekraani all vajutate parempoolset nuppu Teie ekraani all on paremal pool üks nupp ja kui te seda vajutate, Eh, siis eh, saate te eh, esile tõsta selle sobiva kandidaadi nime ja kui te tahate selle kandidaadi valida, peate te vajutama jah-klahvi või pluss-klahvi. see on vasakpoolne klahv või nupp. see tähendab seda, et vajalik nimi on võimalik ära märkida parempoolse klahvi abil, kuid valimine ise toimub pluss nupu või klahvi abil. ja siis eh, sütib puna, eh, vabandust, sinine kontroll tuluke. see on sellepärast eh, sinine, et tegemist on salajase hääletusega ja keegi ei näe seda, kuidas te olete hääletanud. kui see sinine tuli süttib siis eh, ilmub eh, selle nime ette ka tärnike. see tähendab seda, et kui te kellegi valisite, siis ilmub sinna tärnike. ja sellega on siis eh, see valimine korras. selleks, et see hääletus oleks salajane ja jääks ajaliselt, salajaseks ja et keegi ei näeks äh, Äh, keele te valisite ja kui te tahate veel nimekirja vaadata, äh, siis seda te saate teha nii-öelda kursoriga. Äh, te saate vaadata kandidaatide nimekirja parempoolse klahviga. Te saate üles-alla seda kursorit nii-öelda liigutada, aga kui te olete ühe korra juba valinud, siis äh, tekib selline tärnikene nime juurde ja sellega on valimine tehtud. seni äh, saate te valida, kuni ma äh, kuulutan hääletamise lõppenuks äh,. pärast seda, kui ma hääletuse olen lõppenuks kuulutanud, ei saa te enam plussklahvi vajutada ega oma häält tühistada. me viime nüüd läbi proovihääletuse just nii äh, seda selleks, et me kõik äh, näeksime, kas kõik kolleegid said äh, sellest valimisprotseduurist aru. ma tahaksin siit tehnikutelt küsida, kas ma selgitasin kõike korrektselt? jah Äh, siin on see kursor, mille küljes alla saab liikuda. just. tundub, et me oleme kõik asjast aru saanud lugupeetud daamid ja härrad, nüüd Monserrat Cabaret, Jose Carreras, Placido Domingo Äh, Michaelis Johnson, Jesse Norman ja Luciana Pavarotti ehk siis lauljate nimed on äh, teie ekraanidel nüüd näha ja me teeme nendega proovi valimise, proovi hääletuse. me valime siis neid lauljaid finger selection. So,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 bitte noch um einen moment geduld ja. palun veel kannatust. Mhm. või jalgpallimängijad ja me võiksime siia nimekirja panda ka endised peaministrid, ka see on võimalik ja palun härra Lambert. Äh, mulle tundub, et see test ei tööta kas see on uus salajase hääletuse põhimõte, et me ei tea isegi, kelle poolt me hääletame? ich warte noch mal fünf minuten tut mir leid ich weiß nicht warum die ma ootan siin veel äh, viis minutit äh, andke mulle viis minutit aega ja palun kannatust ma ei tea miks äh, tehnika meil praegu töötada ei taha So. niisiis. Monsieur Lambert, euh, qui proposez-vous pour le groupe vert? Monsieur. härra Lambert, kes on nüüd roheliste nimel ja alustame nüüd. niisiis, ma selgitan, ma, ma ütlen, ma kuulutan nüüd äh, hääletan, hääletuse alanuks. okei okay.. kolleeginnen und kollegen abgestimmt. head kolleegid, kas kõik on hääletanud? kas äh, oskate käsitseda teie ees olevaid aparaate? kas on kellelgi küsimusi tehnikutele? küsin veel kord, kas kõik kolleegid oskavad kasutada hääletuspulte? kas kõik on hääletanud? siis lõpetan hääletamise, kuulutan hääletamise lõppenuks selles voorus. niisiis kuussada üheksakümmend neli häält kehtivaid, kehtetuid kakskümmend üks, ülejäänud kehtivad, üh-, ükski valituks ei osutunud. suur tänu. nüüd elektrooniline hääletus. loen veel kord kolleegide nimed ette tähestikulises järjekorras kandidaadid Castaldo, Greto, Gianetski, Guillaume, Lambsdorff, Lunacek, Papadimolis, Rehn ja Zasoli. hääletamisvoor on avatud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 kaheksa inimest nimekirjas, aga viis tuleb valida, et ei ole asi päris selge. ei, te võite anda kuni kaheksa häält, aga valida saad, aga valida saate ainult ühe. valida on kaheksa vahel. Nee. veel kord tuleb selgitada, meil on üheksa kandidaati, aga kaheksa kohta, see tähendab, et eh, üheksa on kehtetud. küsin nüüd üsna ettevaatlikult, kas kolleegid hääletavad veel? paistab, et mitte. siis küsin ametlikult, kas kõik on ära hääletanud? kordan küsimust. kas kõik kolleegid on hääletanud? siis on hääletamisvoor lõppenud, valimisvoor lõppenud. abgegebene stimmen siebenhundertvier. seitsesada neli häält, kuussada üheksakümmend üks kehtivat, kolmteist kehtetut kolmsada kuuskümmend neli. proua Kreet on kvalifitseeruvas häälteenamus, Guillaume ja Greta on valitud. härra Rehn on valitud kolmsada kaheksakümmend neli. Lambsdorff ei ole valitud, kakssada kuuskümmend seitse. Lunatšek ei ole valitud, Janetski kakssada nelikümmend kolm ei ole valitud, Papadimulis kakssada seitse ei ole valitud Castaldo sada viisteist ei ole valitud. seega on vaja kolmandat valimisvooru. kõigepealt küsin nüüd valitutelt. frage zunächst die Gewählten, ob sie ihre Wahl annehmen oder irgendjemand die kas nad äh, nõustuvad enda valimisega või on kedagi, kes ei nõustu? nii, kõik nõustuvad, väga hea. nüüd äh, sama menetlus edasi kolmandas valimisvoorus. märgin, et kolmandas valimisvoorus ja kohe, kolmandas valimisvoorus jätkub äh, lihthäälte enamusest, ära luge palun. mikrofon. Herr Präsident, können Sie bitte härra president, kas saaksite selgitada, kuidas saab olla, et ant-,